competenti niisiis, äh, Rumeenia pädevad ametiasutused äh, on teatanud mulle härra Milan Parva valimisest äh, Corina Kretsu asemele ja tema mandaat algab esimesest novembrist kaks tuhat neliteist. vastavalt kodukorra artikli seitse lõige ühega, mis puudutab Euroopa Parlamendi liikmete valimist äh,, äh, võtab parlament äh, härra Milan Paveli valimise teadmiseks äh, ja nagu ma ütlesin, tema mandaat algab siis esimesest novembrist kaks tuhat neliteist. Äh, koos kõlas artik-, lõikega kaks, senikaua kui saadiku volikirju kontrollitakse, on ta meie parlamendi liige, täie, täie, täieõiguslik liige ning äh, meile on juba teatatud, et ei ole mitte mingeid põhjusi, miks ta ei saaks olla Euroopa Parlamendi liige. mul on väga hea meel tervitada siin ka Kanada parlamendi delegatsiooni, kes on diplomaatide rõdul. delegatsiooni juhib David Tilson.